Itaalia on see, kes Euroopa au on päästnud minevikus. aga need, kes arvasid, et me teeme seda ka tulevikus, see eksis. nii ei saa, nii ei ole võimalik, sest eh, ükskõik eh, milline riik, kes eh, on Itaalia olukorras, lihtsalt enam ühel hetkel ei suuda integratsioonimehhanismid enam ei toimi, eh, kaasamismehhanismid enam ei toimi. me teame, et olukord on raske, sest senised kokkulepped ei ole toimivad, sest äh, äh, räägitakse pagulaste päritolust ja äh,, ja sellest, et tagasisaatmine toimub ainult kahepoolsete lepete põhjal. Itaalia otsustas seega äh, Äh, karmimalt tegutseda kui minevikus, ütleme seda pea püsti, ütleme seda jõuliselt, äh, ütleme seda ausalt ja läbipaistvalt, sest me pärast seda, kui see äh, strateegia oli välja töötatud, me ei tohi seda teemat kuidagi banaliseerida. me leidsime, et see on meil ainuke võimalus tõhusalt edasi äh, tegutseda, et inimkaubandusele lõpp teha, sest Euroopas äh, valitseb silmakirjalikkus. immigrandid muutuvad probleemaks äh, siis, äh, kui nad on ületanud Vahemere ning meie tahame probleemi lahendada seal, kui, kus nad oma küladest lahkuvad äh, kus nad langevad äh, südametunnistuteta äh, lurjuste ohvriks. teate, kui palju läheb maksma selline tee lootuse suunas, millega käib kaasas piinamine ja vägivald? ma tean, millest ma räägin, sest ma käisin Aafrikas. see maksab kolm tuhat, kolm tuhat viissada dollarit ja vahel sellestki ei piisa, me räägime ülivaestest inimestest Äh, kes äh, üritavad need rahad kokku kraapida ja hiljem neid petetakse äh, ja selles on probleem, probleem ei ole Vahemeres. kui me räägime Vahemerest, tahaksin ma meenutada seda, et Itaalia search and rescue programmi vältel alati, alati on kinni pidanud põhiõigustest ning see juhtum ka, millest äh, Äh, siin äh, räägiti. Äh, Itaalia võttis vastu naised ja lapsed, viis need maale laevalt ning kui on tegemist laevaga, kus garanteeritakse arstiabi, toiduained ja nii edasi see ei tähenda, et inimesi väärkoheldaks, äh, vast arvan, et äh, oleks õiglane äh, võttes arvesse kahekümne kaheksanda juuni ülemkogu otsuseid, oleks õiglane eeldada, et eksisteeriks edasisaatmismehhanisme, mis ei toimi, see peaks toimima kohustuslikus korras ning rääkigem ka konkreetsetest küsimustest. Eh, turvaline eh, sadam eksisteerib ainult siis, kui see sadam asub Itaalias. no eh, see ei peaks tähendama lähimat sadamat. teiseks, ümberjaotusmehhanism ei saa toimida ainult paari-kolme riigiga, sest kõik peavad selles süsteemis osalema. ning kolmas probleem on veel, ärgem seda unustagem ka need riigid, mis äh, on väljendanud valmisolekut selles süsteemis osaleda, mm, äh, saavad seda teha ainult nendega, kellel on õigus äh, rahvusvahelisele kaitsele. majanduspagulased jäävad niikuinii riiki, kus, kuhu nad jõudnud on. ning et Itaalia pole eh, tahtnud astuda samme, mida oleks vaja astuda, palun eh, hankige eh, paremat informatsiooni. kui me räägime, esimene president Junckeri ja asepresident Dombrovskisega ja samuti ka härra Moskvissiga, mina ütlesin esimesest hetkest peale, et, et ma ei palu lihtsalt viisakust, vaid ilusaid sõnu, vaid mina tulin kohale Äh, suure äh, padakaga, millel oli lasknud tõlkida inglise keelde kogu süsteemi ümberkorraldamise kohta. nüüd, kui te väidate, et Itaalia ei ole valmis veel kõiki reforme läbi viima, siis te eirate täiesti seda, mis Itaalias toimub. me praegu oleme läbi viimas üldse kõige ambitsioonikamad äh, struktuurireformide kava üleüldse kunagi durante il dibattito successivo avrete possibilità di fare le vostre domande. Eh, te saate oma küsimused esitada pärast, ütleb president. me kiitsime heaks korruptsioonivastase seaduse, millega sealt viidakse sisse kõige kõrgemad korruptsioonivastase võitluse standardid üldse Euroopas. Honorevole Tanti. lugupeetud kolleeg Tanti, kui tahate pärast sõna, siis palun väga, aga praegu mitte più perdete tempo. ei saa ainult ühes suunas dialoogi pidada. sellega kaotame lihtsalt aega. poi farete le vostre domande. i più elevati standard anticorruzione. ehk siis kõige kõrgemad äh, korruptsioonivastased standardid üldse maailmas, mitte ainult Euroopas. samuti viisime sisse pankrotialase radikaalse seadusandlase. me ei räägi enam pankrotist, vaid äh, solventsuse probleemidest, nii et meil on selle kohta uued sätted samuti. oleme äh, sisse viinud äh, delegeeritud aktide kohta seadusandluse ning oleme ette valmistamas ka uut lihtsustamisakti selleks, et kogu halduskorda lihtsustada. seda kõike minu koduriigis vaja, viimastel aastatel seda kõike tehtud ei ole. lisaks sellele oleme läbi viimas ka äh, riigihangete kohta reformi, samuti tsiviilõigust ja kriminaalõigust. nii et see on kõik see, mida me praegu teeme. kui te väidate aga, et me oleme investeeringute vastu, siis ilmselgelt äh, sellepärast, et äh, võtate kuulda avalikku arutelu Itaalias, osad on poolt, osad vastu. aga tegelikult Itaalias me räägime äh, taristutesse investeerimise kavast. me oleme kolmteist miljardit lisanud veel sellele kavale riigiettevõtete poolt. lisaks sellele on meil eh, riikliku julgeolek, eh, vabandust, eh, ohutust parandav kava heakskiitmisel geoloogiliste öö, probleemide ja katastroofide vältimise tagajärgedega toimetulekuks. lisaks sellele on, õnnestus meile saada öö, üle kolme miljardi juba olemasolevatesse investeerimiskavadesse. muidugi mõista, meil võivad olla erinevad arvamused ja avaliku arutelu puhul on ikka hea, kui kõik oma arvamust avaldavad, aga eirata kõike seda, mis me teeme, tähendab seda, et te lihtsalt äh, teete liiga Euroopa kodanikele, mitte ainult itaallastele. jah, mis puudutab riigihankeid, siis see ja investeerimiskava. siis siin tuleb ütelda, et need tunnelikavad, millega tehti algus kakskümmend viis aastat tagasi, on läbi vaadatud, võttes arvesse, et tegelikult ei ole veel pihta hakatud töödega ja enne kui nii palju ressursse suuname sinna, enne kui me koostame sellise taristu, millel on nii tohutu mõju keskkonnale, oleme me läbi viimas ka kulude-tulude analüüsi, nõuame siin täielikku läbipaistvust, teeme seda avalikult ning vastavalt sellele võtame vastu ka otsuse. mis puudutab teisi otsuseid lisaks sellele oleme me praegu äh, ka investeeringuid suunamas piiride äh, taristutesse ning need kavad teeme ka avalikuks peatselt. Itaalia ja välispoliitika küsimused rääkides Venezuelast, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et Itaalia ei ole siin äh, isoleeritud, ta ei ole üksinda. kahekümne kuuendal jaanuaril tuli välja äh, kõrge esindaja äh, oma avaldusega paljud tahavad äh, hakata ajalugu ette ennustama, aga ettevaatust me ei tea veel, millised saavad olema Venezuela kriisi tagajärjed. me oleme koos paljude teiste riikidega samadel seisukohtadel. presidendivalimised, mis leidsid äh, aset, e-, meie meelest ei olnud äh, demokraatlikud, me ei tunnusta neid lisaks sellele nõuame uusi valimisi, mis leiaksid aset läbipaistvates tingimustes, mis oleksid, vastaksid ka rahvusvahelistele standarditele ja me nõuame selliste valimiste korraldamist võimalikult kiiresti. me oleme teadlikud sellest, et elanikkond kannatab ja oleme ka eraldamas humanitaarabi eh, jaoks vahendeid vastavalt eh, rahvusvahelistele lepingutele. me oleme teadlikud sellest, et eh, vägivalda ei saa õigustada rahumeelsete meeleavaldajate vastu. aga me ei usu ja me ei usu, et me saame toetada valitsust, mis on mis ei ole nimetatud vabade valimiste tagajärjel. meil on ka kontaktrühm. me oleme valmis ka vahendajateks olema ning tuletame kõikidele meelde, milline on meie ajalooline vastutus. me teame vägagi hästi ju, et suurimad rahvusvahelised kriisid ajaloos on aset leidnud sellepärast, et liiga kiirelt on tahetud äh, võimule upitada ühte osale, osalist ettevaatust. kui olukord radikaliseerub, siis eh, ühe eh, isiku võimule upitamine tähendab teiste mahasurumist ning sellistes tingimustes ongi kõige hullemad kriisid ajaloos tekkinud. väga hea, alustame nüüd vaba mikrofoniga. me peame lõpetama kõige hiljemalt üheksateist nelikümmend viis, meil on üle viiekümne parlamendisaadiku, kes sõna soovivad, mida kiiremini räägite, lühi-, lühemalt seda rohkem saavad sõna teised. proua härra Koomi, proua Koomi. suur aitäh, lugupeetud president, volinik, peaminister. tere tulemast parlamendi ette, te rääkisite demokraatiast siin olete tõenäoliselt kõige demokraatliku institutsiooni ees üldse sellepärast, et meid valisid otse äh, Äh, äh, valijad, äh, erinevalt sellest, kuidas teid ametisse nimetati. vaadake, kas te leiate, et Dublini reformi küsimused äh, autoriõiguse küsimused on ähm, leidnud õige lahenduse, meie oleme teinud äh, oma töö ära, me oleme sõlminud liite, aga sellistest liitudest on puudu Itaalial, on puudu Euroopa Nõukogus, puudu neist. Te räägite Euroopast, ühtsusest, aga siis räägite sellest, et te ei lähe edasi selle Tavi projektiga Te nõuate solidaarsust, aga te peate mõistma ka, et te olete ise teinud vigu, et peate tunnistama seda intellektuaalsel ta-, tasandil. ning lõpetuseks teie eh, kohtumine eh, Äh, ning äh, see, mis te ütlesite äh, kantsler Merkelile, see oli täielik häbilugu, mitte kunagi ei tohi juhtuda niimoodi, et Itaalia esindaja niivõrd häbiväärselt käitub. suur tänu, härra peaminister, kui ma ei ole Strasbourgis või Brüsselis, olen ma Lyonis ja sellel on vanad sidemed Itaaliaga, Piemontega ja kuueteistkümnendal sajandil on, on suhetele tugev algus juba pandud ja nüüd me räägime äh, Tavi kiirrongitunnelist, see ei ühenda mitte ainult Torinot ja Lyoni, see viib, ühendab meid palju kaugemaga, ühend-, see on Vahemere koridori oluliseks osaks. me räägime sidemest rahvaste vahel, kuid Ponti, Ponti raport räägib rahast. eelmised, rääk-, siin räägitakse eelmistest ekspertist, kes väidavad, et tunnel on liiga kallis tõepoolest tulud on vähenenud, nagu kütuseaktsiis või teedemaks, jah, teedel tule, teedele tuleb vähem veoautosid ja vähem reostust. minu küsimus, härra peaminister, on järgmine. kas te ei usu, et vanad ja vennalikud seosed, mis ühendavad meie riike, ei vääri roh-, ei vääri rohkemat palun kolleeg luke! lugupeetud peaminister, suur äh, tänu äh, selle informatsiooni eest, te rääkisite väga palju solidaarsusest, mida Itaalia nõuab Euroopa äh, Liidult. Ähm, te sellega panustategi Euroopa Liitu, et te nõuate seda solidaarsust ja räägite ainult solidaarsusest, kuid äh, võib ju ka küsida seda, kuidas üldse on olukord selliseks äh, läinud, et, et Itaalia peab seda solidaarsust niimoodi nõudma Euroopa Liidult. meil on juba kakskümmend aastat ühisraha ja viisteist viimast aastat ei ole Itaalias majanduskasvu. kas te olete mõelnud, et kuidagi see oleks seotud? kas võiks olla niimoodi, et Itaalia ise peaks järele mõtlema selle üle, kas see ühisrada, raha on üldse sobiv Itaaliale, kuidas on see juhtunud niimoodi, et Itaalia keskpank räägib äh, viiemiljardilisest defitsiidist, miks me räägime sellest, et äh, Itaalia äh, võl-, võlakoormus on kolm korda kasvanud pärast seda, kui euro kasutusele võetud, kuidas pidevalt ähm, fiskaalpakti vastu eksitakse? Te peaksite ise samuti sellesse solidaarsusesse äh, panustama, alguses te ei registreerinud äh, põgenikke, kes äh, Itaaliasse jõudsid, nüüd nõuate seda, et teised appi tuleksid. kui Itaalia soovib solidaarsust teistelt, siis peab ta ka ise reeglitest kinni pidama, muidu ei saa mingit solidaarsust olla. palun, härra Tarand. kolleeg Miranda. Senyor... Eh, suur tänu. härra peaminister, miks te takistasite laeva maabumist Itaalia sadamasse kahekümne kaheksandal juunil, viibisin seal koos mõningate kolleegidega, neli parlamendisaadikut olid äh, seal laeval ja meile ei antud ametlikku vastust. transpordiminister ütles, et äh, see oli avaliku korra kaalutlustel. mikspärast Itaalia sadamad on olnud blokeeritud sellest ajast, suletud, miks te räägite solidaarsusest Euroopa Liidus, kuid äh, ei täida Euroopa solidaarsuse nõudeid? mis meid kõige rohkem šokeerib, on see, et osa teie valitsusest äh, on sama meelt nende Euroopa osadega, mis on kõige rohkem solidaarsuse vastu. Äh, härra Borghezio. me näeme, et äh, Euroopa Liidu Nõukogu juhib riik, kellel ei ole sellealaseid kogemusi ning tuleb ütelda, et tema aga äh, me peame arvestama sellega, milline on äh, tõe äh, mõju, tegemist on riigiga, kes on kõvasti tööd teinud. tihtilugu oleme me teiste kadeduse objektiks me peame samuti silmas pidama ka seda, seda, kuidas Euroopa poliitilised klassid siin käituvad, aga ma tahaksin teid tänada selle eest, et olete äh, muutunud tugevamaks valitsuse ja olete suutnud näidata Euroopale, et kõik avaldused selle kohta, et ei ole võimalik äh, rännet pidurdada äh, ja kaubitsemist inimestega äh, pidurdada Vahemerel äh, ei ole võimalik, siis te olete tõestanud, et see on vale. me peame suhtlema Aafrika riikidega, nendega võrdväärsetel alustel, arutama küsimusi. kui te lisaks sellele tahaksin tundida seda, kui palju te olete VKE-dele teinud head meie koduriigis mitte nii nagu minevikus, kus äh, takistati äh, meie tegutsemist, kes lihtsalt äh, röövisid Aafrikat. aga nüüd on meil ometi tõsiseltvõetav valitsus, rahvavalitsus. palun, kolleeg Voig. härra president, lugupeetud peaminister, tere tulemast! Teil on õnnestunud see, et massi sisseränne üle Vahemere peatada, selle eest tahaksin teid tänada. ei ole saladus, et varjupaiga lobi ei saa tänu teile nii palju teenida, kui see varem oli ma arvan, et neid äh, peaks äh, tooma kohtu ette lausa, aga siin ei ole meil tegemist ähm, äh, mingisuguse kohtuga, vaid väriseva vana eliidi kogum, kes teavad, et juba kolme kuu pärast nad enam siin kojas ei istu. meil on Euroopas vaja ähm, sellist äh, menetlust, äh, mis äh, annaks miljonitele eurooplastele jällegi lootust, kõik need, kes vaatavad Ungari ja Poola peale, aitäh. Eh, suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin nõustuda sellega, et inimkaubandusele tuleb lõpp teha Aafrikas, aga kahjuks ma ei saa nõustuda eh, sellega, et Itaalia neutraalne Venezuelas ning see on pidurdanud meie Euroopa Liidu eh, toetust. ma olen elanud eh, siin üle kahekümne aasta ning ma näen, kuidas siit ja ma ei mõista, kuidas Itaalia valitsus ei näe vajadust äh, teha lõpp äh, diktatuurile äh, Venezuelas, mis rõhub Venezuela rahvast, te ütlete, ei ole midagi kiiret siin, aga te näete paljusid piinatakse, nad tapetakse, sisserändajad, kes tulevad Kolumbiast, kes surevad nälga. ainus vajalik asi, mida oleks vaja, oleks see, et äh, meie ei jääks käed rüpes istuma. pöördun teie poolde Prantsusmaa endise äh, välissekretärina, parlamendi liikmena kulutame tohutuid summasid Itaaliale, kuid ühtlasi jagame kõike, mäed, piirid, ajalugu, isegi kõnepruuk. armastan Itaaliat, kuid täna teie suursaadiku tagasi kutsusime, on otseseks tulemuseks teie sekkumisse. esimest korda pärast sõda olete mingestanud suhted meie kahe riigi vahel. see on diplomaatiline suur probleem, see näitab, et teie niinimetatud Euroopa-meelne jutt on võlts. Te tahate, teie räägite pidevalt Itaalia suveräänsusest, aga mida te siis teete meie asjadesse sekkudes? mul on küsimus, kes maksis teie reisi eest Prantsusmaale, kas see oli Itaalia maksumaksja? siis sellisel juhul on tegemist kuriteoga, kasutada ära juriidilist isikut äh, valimiskampaanias. Itaalia on juriidiline isik. Teie liitlased võivad teid nüüd tänada. sellise sõbra puhul ei olegi enam vaenlasi vaja. Teie käitumine ei ole moraalne, ei ole kohane, on vastutustundetu, ebaseaduslik ma ei hakkagi rääkima, et peaksid olema renessansi pärijateks. proua Toia. lugupeetud president. Te olete kuulnud siin sõnavõttudes sellest, kui suured ootused on seotud Itaaliaga ja kui eh, palju muresid on samuti tekkinud seoses Itaaliaga, mis on eh, ennast isoleerinud, mis on nõrgem ja selle asemel, et tulevikku ehitada, on kõrvale jäänud ning on liitunud nendega, kes on solidaarsuse ja ühtsuse vastu, mida te nõuate. loodetavasti mõistate seda ja suhtute neisse mm, sõnadesse mõistlikult, sellepärast et räägin sellest murelikult, mitte kritiseerides. ja kuidas saame teid uskuda, kui räägite suurtest unistustest ja muust sellest? aga äh, te ei ole Vahemerele kedagi päästnud Te ei ole teinud seda, mida peaks. Äh, kus on sidusus teie sõnades? Itaalia ei ole sündinud täna Euroopas, vaid vaadake, kuidas me oleme käitunud, äh, mis on saanud meie tõsiseltvõetavusest. Aafrika, teie enamus hääletas vastu toetusele. Te rääkisite Junckeri kavast, äh, miljarditest, aga teie hääletasite selle vastu, mainisite samuti Äh, tugevdatud koostöövajadustest, aga Itaalia ei osale neis algatustes Brexiti tagajärjel, aga kas te siis ei tea, et äh, äh, just teie suurim toetav fraktsioon on Farage'iga ühes siinsamas kojas? proua Toia, palun nüüd härra Rangel. Signor Presidente, signor Premier Ministro E, suur tänu, härra peaminister. meil on hea meel teid täna siin vastu võtta. me austame Itaalia rahva tahet, kuid ühte peaksime siiski silmas pidama. kui me räägime Aldo Morost siin ja praegune Itaalia valitsus ei austa tema mälestust tegemist oli Euroopa-meelse inimesega, ei saa temast rääkida ainult Vahemere kontekstis, temast tuleb rääkida Euroopa kontekstis. mina olen portugallane ja ma pean ütlema, Venezuela olukorra osas tekitab minus suurt segadust Itaalia positsioon Venezuela kohta Portugali kogukond Venezuelas elab äh, koos Itaalia kogukonnaga. kas te ei mõtle itaallastele, kes seal kannatavad Maduro režiimi all? see, sellele peaks tingimata mõtlema Itaalia valitsus. Te oleksite pidanud juba algusest peale sellele vastu. proua Spinelli, palun mikrofon. Äh, lugupeetud äh, härra Conte, üks küsimus. kuidas te arvate, et me saame olla solidaarsed ja mitte diskrimineerivad Euroopa Liidus äh, rändeküsimustes või eelarveküsimustes, kui te ei usu, et kodanikupalk on hädavajalik Itaalias? me näeme, et äh, paremäärmuslased äh, võtavad võimust Cinquestelle üle äh, ning teie enda tegevuskava olulistes punktides kannatab. ma kardan seda hetke, millel Leega saab lõpliku võidu. me näeme, et sellega kaasnevad tõenäoliselt üha öö, otsused öö, suletud uste taga ja nii edasi ja Venezuela puhul öö, samuti, mis te, mis on teie meelest see reaalne olukord, milleni me jõuame, mis te arvate, mis sellel aastal, e, kas see aasta ja järgmine aasta saavad tõesti olema imeilusad, mida te peaksite selleks ette võtma? aitäh vastuse eest. kolleeg Salvini. presidente, buonasera, grazie di essere. lugupeetud president, suur aitäh, et täna siin viibite, härra Konte. ma tahaksin pikemalt rääkida sellest kui palju me pingutame Euroopasse selleks, et saada vahendeid selleks, et äh, heaks kiita kõige paremad projektid äh, erinevates Euroopa riikides, muuhulgas ka minu koduriigis. tahaksin rääkida sellest, kuidas oleme üritanud aastate jooksul üles ehitada, läbi viia projekte, kus arvestame kõikide meie riikide vajadusi, meie ettevõtete soove. tahaksin rääkida kõike sellest ja rääkida sellest, Äh, mis, millest me johtume seda tööd tehes. aga siis ma näen, et minu ees on inimene, kes sellele ei pööra nii suurt tähelepanu, ma tahaksin äh, tulla selle juurde, mis te ütlesite, äh, rääkisite kannatlikkusest, aga paljud siin on provotseerivalt käitunud, väga hea aga üritage siis ise niimoodi käituda, kui te äh, äh, peate kõik vahendid tagastama, siis võtke laen äh, ning makske see hiljem kindla määraga omaenda ta-, taskust tagasi, et oma projektid ellu viia. suur aitäh, härra Vjuti! suur aitäh! Äh, ma tahaksin äh, mainida erinevaid ministreid, kes äh, on, kes on Euroopa Liidu Nõukogu olnud ning osalenud seal, kui me räägime noortest, transpordist, muudest olulistest küsimustest, siis teid ei ole seal, need olid kohaloleku arvud, mida ma tsiteerisin tegemist on Euroopa kodanikega, Euroopal on vaja kod-, Itaaliat, Itaalial on vaja aga valitsust, mis suudaks meid esindada Euroopas, seda on meil vaja. ja siin te peate seda äh, õigustama, miks te kunagi kohal ei ole ja siis tahaks siis Sanremo lauluvõistluse võitjast rääkida ja tsiteerida seda, et me peame maailma edasi viima ja uhkelt edasi sammuda, aga Itaalia on oma uhkuse kaotanud. Vi prego di usare un linguaggio confacente a quest'aula, per favore. Perché sennò sono costretto. palun üritage jääda siivsaks siin, vastasel juhul pean võtma meetmeid nende vastu, kes ei suuda seda. et seda enam ei juhtuks. La parola all'onorevole Marias Kirje... E- härra Marias, härra presi-, härra president, härra peaminister. olge palun nii lahke ja pange oma kõrvaklapid pähe. härra peaminister Conte ma olen nõus sellega, mida te ütlesite Euroopa käekäigu kohta, aga eurooplased peavad üles näitama ka solidaarsust nii sisemistes kui välimistes küsimustes julgeoleku vallas. Te teate, et Türgi endiselt ähvardab Kreekat, endiselt ähvardab Küprost. pidevalt äh, rikuvad nad meie õhuruumi, meie territoor, territoriaalvett. Äh, Küprose eksklusiivset majandustsooni, ma tahaksin kuulda midagi teie käest sel, selle kohta, mingisugust toetusavaldust Türgi ohu vastu Kreekale, midagi, mis toetaks Küprost. Ehm, ka loodusressursside kasutamise osas, kui mõni Itaalia ettevõte soovib kasutada neid ressursse, nad ähvardavad Itaaliat eh, samamoodi kui Küprost tahaksime teilt siinsamas ja siin kohal midagi kuulda to-, Kreeka ja Küprose toetuseks ja Türgi Erdogani ohu vastu, härra peaminister. Kreeka rahvas ootab teilt seda ja samuti meie sõbrad Küprosel. kolleeg Jakovtšits. tere tulemast teile siia. loodetavasti kuulete mind tahaksin tänada teid selle eest, et siia tulite, minu jaoks oli tegemist positiivse üllatusega teie sõnavõtt, aga me ootame teilt aga ka fakte. meil on vaja head koostööd Aadria meres, oleme, äh, merel oleme ise äh, neis küsimustes raportööriks Sloveenia ja Horvaatia vahel muidugi, aga kogu piirkonnas. minu jaoks on samuti oluline Euroopa Liidu roll siin. tahaksin samuti küsida, kas tahate eh, toetada oma valitsuse poolt vähemusi neis piirkondades, mida te teete eh, kahekäelsuse osas Sloveenias, Horvaatias? meil on vaja siin ka Itaalia rahastust ja lõpetuseks, kas olete äh, valmis toetama ka meie jaoks olulisi sümboleid. kolleeg Dorfmann. suur aitäh, Te rääkisite põhjendatult sellest, kui oluline on vaba liikumine ja ma tahaksin kinnitada seda äh, suurima keelelise vähemuse nimel Itaalias. aga julgeolek ei saa olla ettekäändeks äh, teiste küsimuste lahendamisel. isik, kes tahab äh, töötada äh, välismaal, saab seda teha, ostab auto seal, tahab tuua selle Itaaliasse, siis Itaalias äh, peab ta selle eest veel eraldi maksma, kui ta tahab seda seal kasutada. Äh, kas selline on teie arusaamine vabast liikumisest? härra Tarabella, palun. suur aitäh, äh, väga hea meelega tervitan teid siin täna, Salvini, kes samuti siin viibis, viibisin väga vähe aega ning aga ma tahaksin ütelda, et mul on jäänud mulje, et tema äh, teeb vähe tööd ka omavalitsuses, aga muudkui äh, on teda näha televiisorist, äh, näitab näpuga nende peale, kes on süüdi väga halvas Itaalia olukorras. põgenikud, aafriklased, geid, prantslased, Euroopa, kommunistid, mustlased juudid olid varasemad süüdlased. me teame aga, et Itaaliast endast pärast sõda tuhanded lahkusid, et üles ehitada parem tulevik enda jaoks, palun ärgem unustagem ka seda. härra Tšiku. suur aitäh ma usun, et peab silmas pidama seda, et meie koduriik praegu läbib majanduslangust ja üldse languse perioodi. rääkides kaubandus-tööstuspoliitikast, siis jah, seda me kuulsime, aga äh, meie ettevõtted, kokkulepped, mis Euroopa Liit äh, sõlmib, tähendab, importi tähendab äh, majanduskasvu riikide jaoks. ma usun, et Euroopal on vaja seda äh, praegu, Itaalial on seda vaja. on vaja, et meie ettevõtted saaksid samuti äh, vähendada tööhõivekulusid ja muid tõkkeid. vastasel juhul me ei suuda võidelda ebavõrdsuse ning vaesuse vastu. ma usun, et on oluline, et te oma vastustes ka peatuksite neil aspektidel suur aitäh, proua Presso, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, nõukogu esindaja. nagu ka kolleegid meelde tuletasid, meie siin töötame nende projektide nimel, mille ambitsiooniks on ka head teha Itaalia jaoks ja Euroopa jaoks samuti. Äh, kiire äh, ühendus äh, Vahemere piirkonnas transpordi jaoks oleks see, mis äh, siis ühendaks äh, kõik äh, Vahemere sadamad ja võimaldaks neil edasi areneda. Teie valitsus on tõepoolest koostanud kulude ja tulude analüüsi, aga see ei arvesta sellega, äh, mida tähendab praeguse äh, iganenud äh, ühenduste alalhoidmine ja nende hooldus. ma loodan, et suudate äh, edasi liikuda eurooplasena, mõtelda nagu eurooplane, mitte lähtuda ainult äh, väikestest äh,, väiklastest huvidest kuratse pilt. Rootsi esindajana tunnen uhkust selle üle, et olen samuti itaallane, aga Itaalia, mis teeb tööd, mis ei vaata lihtsalt pealt, kui inimesed, lapsed upuvad merre, mis teab, mis on Euroopa, mis on meie väärtused aastaga aga on Itaalia palju kaotanud äh, kõikidel rinnetel. mind äh, paneb muretsema majanduskäik, Itaalias on langus, noored, lugupeetud äh, president, nõuavad tööd, mitte annetusi, väärikust, mitte propagandat. millised on teie vastused, ma tahaksin, aga te isegi ei kuula, mis te vastate töötutele? Äh, laenude koormale, mis äh, muudab vaesemaks nii ettevõtted kui ka meie kodanikud. kas kuulate ikka mind? jah, aitäh. aga ma tunnen veelgi äh, suuremat mured suve suveränistlike kalduvuste eest valitsuses Itaalia ei tohi peab edasi liikuma, me, aga üksinda seda ei saa teha solidaarsus on miski, mida on võimalik saavutada dialoogi alusel, mitte solvates teisi. ei ole vaja äh, selliseid absurdseid tülisid naabritega ja äh, sobinguid äh, Putiniga, vaid ootame teie poolt konkreetseid samme. härra Šoltes. Soltes, honorable Soltes. härra Soltes, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. lugupeetud peaminister, te räägite solidaarsest Euroopast, räägite lepitusest, räägite ühtsest Euroopast, kuid parlamendi president ja ka teie ise räägite viisil, mis äh, levitab äh, viha, äh, ei hooli ohvritest. me räägime siin Euroopa Liidu väärtustest, mida te ignoreerite, te pöörate selja ajaloole. kõik need ohvrid, kes on oma elu andnud selleks, et me täna saaksime rahus elada, kaasa arvatud Sloveenia ning Itaalia piiril ja mulle tundub, et äh, praeguses olukorras te peaksite tagasi astuma. see oli viimane sõnavõtja. jah, muidu kui jätkame, siis me ei jõuagi lõpuni oma tööga. üle viiekümne saadiku. niigi andsin rohkem aega. palun, härra Conte, teil on võimalus vastata. suur aitäh, lugupeetud äh, president. osad äh, sõnavõtjad tõstatasid poliitilisi küsimusi poliitiline debatt on demokraatia aluseks, see on teretulnud, ükskõik kui elav ta ka ei ole. aga teisi sõnavõtte jällegi ei kommenteeriks, sellepärast et seeläbi ei solvatud mitte ainult mind, vaid kogu rahvast, keda ma siin esindan. C'è stato chi ha avuto l'ardire Eh, ja ma tahaksin tõesti väga rahumeelselt ütelda, fraktsiooni juht siin nimetas äh, meid äh, hüpiknukuks, aga see on häbiks, see tegelikult solvab kogu rahvast. mina tunnen uhkust selle üle, et äh, esindan Itaaliat, Itaalia rahva tahet ja tunnen uhkust selle üle, et saan siin esindada valitsuse tahet, mis ei ole hüpiknukk, Buratino Äh, sellepärast, et meie ei sõltu lobitöötajatest. sellised hüpiknukud on hoopis need, kes võtavad kuulda lobitöötajate juttu. avatud, aus arutelu on see, mida tahame. aga minu ja Merkeli vahel leidnud arutelu puhul Äh, tahaksin ütelda neile, kes tahtsid mind häbistada selle puhul, et ilmselt siis mõelge tegelikult seda, äh, keda ja mida esindab Merkel aga täna tahaksin veel meelde tuletada seda, mis öeldi. selle kohta, et minu ministrid ei osale Euroopa Liidu nõukogudes. minu valitsus ei ole esindatud laua taga ma ilmselt ei pea teile õpetama, kuidas Euroopa institutsioonid töötavad, aga tuletan meelde, et meid esindab seal ka riigisekretär, delegaat ja oleme alati olnud kohal. kas on selge? me oleme alati olnud kõikide Euroopa arutelude juures. ma tahaksin veelgi otsesemalt meelde tuletada, et teie esindate siin erakonda, et ema puhul ei olnud teie suutelised tulemusi saavutada, selle tagajärgedel kannatame ikka kollektanti, palun rahu. Scusate, scusate un attimo. vabandage mind hetkeks. Scusate un attimo, president, mi scusi. Allora siamo, vi prego. ma palun kõiki. ärge väljendage ennast ebasobivalt, võite ütelda poliitilistest aspektist lähtudes, mida tahate, aga ärge solvake kedagi. kõik on valitud siin täiesti legitiimselt rahva poolt ja muuhulgas ka Itaalia peaminister, kelle me siia ise kutsusime, ta ennast peale ei surunud meile, seega palun, et te kõik jääksite viisakaks ja eriti minu Itaalia kaasmaalased, palun suur aitäh, lugupeetud president, need poliitilised küsimused, mis tõstatati, mõned neist olid väga huvipakkuvad. mult nõuti Kreekale, Küprosele toetust, tahaksin meelde tuletada kahekümne üheksandal jaanuaril nõukogus koos teise seitsme lõunariigiga Euroopa Liidust eh, viisime läbi ka pressikonverentsi ühiselt, kus väljendasime oma seisukohti, seega Küprose, Küprost me toetame mis ülejäänut puudutab, aga siis siin öeldi jällegi asju, mis on tõesti häbiväärsed. me laseme lastel surra merel. see on täiesti uskumatu vale. ennekuulmatu. ma ütlesin enne, et meil on kohustus teavitada teist, kui me siin juba oleme me oleme alati sekkunud ja alati taganud kõige haavatavamate kaitse. kõige kiireloomulistumis olukordades oleme me kohe taganud laste ning äh, naiste ohutuse aga me soovime konkreetset solidaarsust Euroopas, mis äh, ulatuks põhimõtetest äh, faktideni ja seoks ka kõiki teisi riike. Prantsusmaa. ma olen korduvalt ütelnud, et Itaalial on väga vanad, mitte ainult majanduslikud, vaid ka kultuurilised suhted Prantsusmaaga. nüüd, kui seate küsimärgu alla äh, ainult ühe lahkheli tõttu meie suhted, see on täielik hullumeelsus. meil on väga pikad suhted nii et kõik see on täielik absurd. asepresident Timpanaio ütles ka kohtudes äh, kollavestide esindajatega, ta rääkis kui poliitilise liikumise juht. me räägime teisest mõõtmest, poliitilisest dialektikast, kus äh, tehtud valikud on võib-olla sellised, millega ma ei nõustu, aga mis on legitiimsed. Venezuela. jällegi siin väideti valet. Itaalia ütleb, et ei ole kiiret. aga meie Maduro režiim on miski, mida me ei toeta, me oleme seda ütelnud me ütlesime, et äh, valimised me ei ole kedagi saatnud sinna. me ei usu, et tal oleks demokraatlikul alustel valitud, nõus, nõuame vabu, äh, läbipaistvaid demokraatlikke valimisi võimalikult kiirelt. nii et tegemist on rahvaga, mis kannatab ja me ei usu, et me suudame neid tulemusi saavutada, kui tunnustame kedagi, kes on iseennast presidendiks kuulutanud. meie loodame ka kiiret demokraatlikku lahendust. majandusküsimused, mida ka puudutati. ja küsiti, miks Itaalia ei toeta tööstuspoliitikat Euroopas. me mõistame, Junckeri kava tähtsust, rääkisin ise ka sellest, me oleme alati toetanud Euroopa Liidu tööstuspoliitikat. ja samas oleme ka toetanud äh, eelarve äh, loomist euroalale, see on stabiliseeriv ja jällegi majanduspoliitikast rääkides, sotsiaalpoliitikast, meie koduriik me peame arvestama ka mineviku majanduspoliitikaga. ilmselt on natuke vara veel, vara veel selleks, et hinnata majandusvaldkonna otsuste mõju, sest et praegu veel me alles jõustame neid otsuseid, alles praegu äh, me rakendame neid seda ellu. vaatame, mis teisel poolaastal toimub kaks tuhat üheksateist, sellepärast et meie majanduspoliitika, meie meetmed tegelikult ei saa ju nii esimestel kuudel kohe tulemusi anda. kui te väidate, et me ei pööra tähelepanu tootmisele, kui väidate, et me ei, investeerimiskava ei toeta, siis see arvamus on küll täiesti ekslik. me töötame nende küsimuste kallal, aga näiteks eile ma ise viibisin kolmes Itaalia lõunapiirkonnas, kus majanduskasv on peatunud, sotsiaalseid arenguid ei ole ja allkirjastasime kolmele lepingule, mu Basilicata, mm, Sardeenias ja veel ühes piirkonnas, selleks, et toetada kohalikku majanduslikku kasvu kõikide võimalike meetmetega, ka kodanikupalk see on tegelikult äh, toetusmeede. ma räägin just sellest meetmest sellepärast, et see on tekitanud äh, kõva avaliku arutelu. see on äh, abimeede, aga tegelikult oleme selle välja arvutanud vastavalt siis Äh, tootli-, äh, tootlikkuses ning äh, ka praegustes tingimustes, me räägime viiest miljonist inimesest, kes on jäänud välja igasugusest igasuguselt tööturult, sotsiaalsetes süsteemides, nii edasi, vastavalt artiklile kolm, teisele taandele meie põhiseadusest, ei ole neil tegelikult mingeid võimalusi osaleda riigi majandus, sotsiaalses, poliitilises elus. suur aitäh! suur aitäh! Äh, härra Conte selle eest, et võtsite vastu meie kutse ja vabandan, kui siin kohati kasutati sõnu, mida ma heaks kiita ei saa, aga kui siin huvid põrkuvad, siis alati leiab aset väga elav debatt, eriti kui äh, arutelud puudutavad meie liidu tulevikku. daamid ja härrad, tere õhtust! Need, kes lahkuvad saalist, palun tehke seda vaikselt. złożonymi przez komisje INTA oraz ECON ehm, arvestades soovitusi INTA ja ECONi komisjonide poolt mitte esitada vastuväiteid delegeeritud aktidele, mis kuulutati välja pärast eilse pärastlõuna istungit. ei ole me vastuväiteid saanud pärast kahekümne nelja tunnist tähtaega ja vastavalt ehm, kodukorra reeglile sada viis lõikele kuus on need soovitused heaks kiidetud ning nad avalikustatakse koos vastu võetud tekstidega homme, kolmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat üheksateist. meil on selja taga vägagi emotsionaalne arutelu, aga nüüd ma küll paluksin, et me läheksime järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on ühine arutelu Euroopa Liidu Singapuri partnerlusleping. see arutelu toimub David Martini raporti põhjal, mis puudutab Euroopa Liidu Singapuri vabakaubanduslepingut, lisaks ka on meil resolutsioon ning soovitus, mis puudutab investeeringute kaitselepingut Euroopa Liidu ja Singapuri vahel ning veel üks raport äh, härra Martini poolt äh, ning äh, sellega kaasneb ka resolutsioon ja samuti soovitus härra Antonio Lopez ähm, White'i äh, poolt, äh, mis puudutab Euroopa Liidu Singapuri partnerlus- ja koostöölepingut. ja lõpetuseks veel üks raport äh, härra Lopez Isturis White'i poolt koos resolutsiooniga, aga kõigepealt annaksin sõna raportöörile, härra David Martinile